eile täiskogu alguse, istungi alguses kahekümne nelja tunni jooksul ei ole keegi selle vastu olnud ja vastavalt äh, artiklile sada viis lõikele kuus on siis see ettepanek vastu võetud ja see äh, kolmapäeval, seitsmeteistkümnendal detsembril pannakse istungi dokumentide juurde ja ma tahaksin ähm, teid teavitada ka sellest, et vastavalt kodukorra artikli